läheme nüüd hääletuste selgituste juurde ja alustame Danjani raportiga, mis puudutab äh, ühtse julgeoleku ja kaitsepoliitika rakendamist ja sõna saab teiseks minutiks härra Hannan. Mr Hannan, please. härra Hannan, palun. Mr Hannan, Daniel Hannan. Daniel Hannan, teil on sõna. suur tänu, juhataja Äh, milline kummaline mõte on see, et me peame välispoliitikat ühtselt juhtima. meil ei ole siin iseseisvate häältena maailmas mingit rolli mängida. mõelgem nüüd äh, mitte Euroopa Liidu Norra peale, kus elab viis miljonit inimest, aga tema diplomaadid on olnud aktiivsed peaaegu igal kontinendil. Nad on läbi rääkinud äh, Sudaani ja Lõuna-Sudaani rahuprotsessi, Oslo leping Iisraeli ja Palestiina vahel, nad on olnud äh, Kagu-Aasias, Sri Lankal aktiivsed. kas te ei arva, et suur riik võiks olla võimeline mõjutama maailma asju. Ühendkuningriik on kuuekümne kolme miljoni inimesega, mis on kaubandusriigiga, mereriigiga, eh, pika ajalooga riigiga, keel ja traditsioonid on kandunud igale eh, kontinendile, nii et meie viienda eh, suurima majandusena ja neljanda sõjajõuna saaksime iseseisvat välispoliitikat juhtida ja kõnelejad katkestatakse. kaks minutiks saab sõna proua Jill. suur tänu mina jäin erapooletuks raporti hääletamiseks, sest äh, kui ma olen ka nõus sellega, et me peaksime vaatama, kuidas me peaksime koostööd tugevdama, et äh, ühtne julgeoleku- ja kaitsepoliitika oleks tõhusam, siis see on oluline nii Euroopa Liidu kui ka minu enda koduriigi jaoks, et Ühendkuningriik oleks meiega ühes paadis. jah julgeoleku- ja kaitsepoliitikas äh, Euroopa Liidul on mõjur, aga kui see toimub NATO-st väljaspool, dubleerides äh, tegevusi, mida NATO juba katab, on väga raske seda ettepanekut toetada. see tähendab, et me raiskame veel rohkem raha ja et meil oleks veelgi äh, vaiksem üleilmne hääl. samas arvan ma, et raport räägib mitmetest teemadest, mis on väga olulised ja mida peaks ka käsitlema, kui liikmesriigid arutavad ühtset julgeoleku- ja kaitsepoliitikat juunis toimuval ülemkogul. me peame vaatama, kuidas me saame lisandväärtust toota ning teha ära nende vahenditega rohkem, mis meie käsutuses on, sellepärast tuleb punktid ühendada kõikide poliitikavaldkondade vahel ja kõnelejad katkestatakse. järgnevalt saab sõna härra Boltšak. suur tänu, juhataja erinevalt teistest äh, arvan mina, et äh, ühtne julgeoleku kaitsepoliitika äh, peaks olema tõepoolest ühtne, ühtne kõikidele Euroopa Liidu riikidele. see peaks olema ühendatud, see peaks olema ühtne poliitika. mina usun, et see oleks niimoodi võimsam, mõjuvõimsam ja see äh, lisaks äh, tugevust tegelikult kõikidele liikmesriikidele. erinevalt äh, minu kolleegidest arvan ma, et see pakub Euroopa Liidu jaoks suurepärase võimaluse ning valjema hääle üleilmastuvas maailmas. ja veel, tahaksin ma rääkida kaitsepoliitikaga seotuna veel dubleerimisest NATO armee jõududega. ma olen pikka aega uskunud seda, et NATO ei peaks olema äh, meie poliitikate dubleerija või me, nende oma vastupidi, aga Ukraina sündmused näitavad meile väga selgelt, et meil on vaja väga selget ja konkreetset lahendust selles vallas. härra Jaar. aitäh, proua president, minu jaoks ei ole küsimus selles, kas Euroopa Liit saab rohkem panustada ühisesse kaitse- ja julgeolekupoliitikasse, mina leian, et Euroopa Liit peab suurema panuse andma ja kui me vaatame maailmas ringi, siis me näeme, juba oma välispiiridel, mis seal toimub ja tegelikult saame endalt ka küsida, kas olukord on stabiilseks muutunud või mitte. ei ole muutunud stabiilsemaks ja nii et praegusel hetkel meil tõesti, me näeme siin suisa karjet ühise julgeoleku ja kaitsepoliitika järele ja sellepärast ma toetan raportit ja seda ettepanekut, ma lihtsalt soovin, et nüüd nõupidamistel läbi nõukoguga ja komisjoniga jõutaks ka tulemusele. seda ütles ju minu eelkõneleja ka, et kõige tähtsam on see, et meil ei oleks siin mitte mingeid topeltstruktuure ja et me oleme valmis äh, liikmesriikide parlamendi ja komisjoniga üheskoos välja töötama tõesti ühise julgeoleku ja kaitsepoliitika. suur tänu, härra Wolf, palun üheks minutiks suur tänu, eh, juhataja. peaaegu aasta tagasi olin ma selles eh, saalis esimest korda uue parlamendiliikmena ja kui ma kuulsin, et eh, liikmed nõuavad sanktsioone Venemaale ning mõned liikmed ütlesid isegi, et Euroopa Liidu poolt peaks sõjatsa kulutatama Venemaale, siis mulle öeldi, et ära muretse, Euroopa Liidul ei ole selliseid ambitsioone ja ei ole Euroopa Liidu armeed, aga nüüd vaadates meie käesolevat poliitikat ühtse julgeoleku ja kaitsepoliitika suunas, täna see saal hääletas selle poole, et eh, me peaksime rahastama Euroopa Liidu armeed, et rahastama sõjauuringuid Euroopa Liidus, eh, maksumotivaatoreid eh, kiideti heaks ettevõtetele, kes kaitsepoliitika vallas töötaksid ning Euroopa Liidul oleks võimalus ka oma droonitapmisi ellu viia täna see saal on Euroopa Liidu muutnud väga halliks ja ohtlikuks kohaks ning sellepärast ma hääletasin selle resolutsiooni vastu, sellepärast et ma ei usu, et Euroopa Liidul peaks olema see võime kuulutada sõda välja teiste riikide vastu. suur tänu. järgnevalt läheme edasi järgmise raporti eh, juurde, Kukan Tarandi raport ühise julgeoleku ja kaitsepoliitika rahastamine. annaksin sõna proua Killile. suur tänu ma olen nõus sellega, et me peame oma ühtse julgeoleku- ja kaitsepoliitika ümber mõtlema, eriti mis puudutab ressursside juhtimist. palju võib teha ja saab teha selleks, et eh, tõhusust, eriti kulutõhusust eh, missioonidel tagada, vaadates, kuidas liikmesriigid saaksid eh, kasutada oma ressursse ühiseid, ühiselt. ning see omakorda võimaldaks meid kiiremat ja paindlikumat äh, ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika missioone, mis äh, aitaks meil ellu viia tugevat välispoliitikat, nii et parem ressursi juhtimine tähendab aga ka seda, et me peaksime vaatama seda, kuidas me saame täiendada äh, neid tegevusi, mis on juba mujal ette võetud, näiteks NATO-s ja mitte dubleerida neid struktuure aga ma olen nõus sellega, et äh, meil on kindlasti maksumotivaatoreid vaja ettevõtetele ning äh, ressursside ühisjuhtimist ja kasutamist samuti, sellepärast et koostöö tugevdab juba iseenesest ettevõtete tegevust eh, ja kõnelejad katkestatakse. suur tänu, järgnevalt saab sõna härra Kelly üheks minutiks. suur tänu, juhataja. algselt eh, tahaksime sissejuhatuseks kohe öelda, et eh, viis aastat tagasi ei rääkinud me tegelikult väga palju julgeoleku ja kaitse küsimustest aga äh, kuna äh, Ukraina sündmused äh, on näidanud mul meile, kuidas julgeolek on arenenud ning Venemaa Föderatsiooni käitumine on tegelikult väga paljude liikmesriikide meelt pannud muuta, muutma ning Euroopa Liidus on teistsugused tuuled puhumas. seetõttu oli mul väga hea meel oma fraktsiooniga hääletada ühte liini, välja arvatud ühe osas artikkel kolm lõige kaks, nimelt olime me äh, Eh, erapooletut, sellepärast et eh, see räägib väga selgelt eh, sõjaväelisest lähenemisest ja Iirimaa neutraalse riigina tahame me jääma neutraalsed ja jääda siin erapooletuks. suur tänu teile, juhataja! suur tänu, head kolleegid. kui ma ei näe inimesi siin, kes minu nimekirjas on, siis ma nende nimesid ka ei ütle, sest ma kujutan ette, et inimesed on ära läinud. Anna Koomese raport järgnevalt Euroopa Julgeoleku Kaitsevõime Euroopas, järgnevalt saab sõna proua Kill. suur tänu, juhataja ma jäin erapooletuks selle raporti hääletamisel, arvestades, et mulle valmistab muret nende meetmete tõhusus, mida Euroopa Liit on oma julgeoleku- ja kaitsepoliitikas välja pakkunud, mis on sarnased neile, mida ma olen juba teiste raportite puhul äh, ka väljendanud, aga ma tahaksin rõhutada, et see tekitab väga palju kriitilisi küsimusi ja ma tahaksin, et neid uuritakse väga põhjalikult, kui Euroopa Liidu valitsusjuhid kohtuvad äh, kaitseküsimuste äh, alasel ülemkogul juunis. küberkaitse küsimus on minu jaoks väga oluline, see on täna väga oluline selleks, et meie julgeolekut tagada sellegipoolest aga nähakse seda eh, tulevikuohuna väga tihti ja selle järelmina oleme me kogu aeg ajast maas, eh, kasutades vähe ära strateegilist küberala eh, selleks, et oma kodanikke üleilmselt toetada ja aidata. Ameerika Ühendriik aasta-aastalt ütleb, et küberoht on meie julgeolekule kõige tõsisem oht, aga Euroopas sellest ei räägita peaaegu üldse, aitäh! aitäh, järgnevalt saab sõna härra Juurek. suur tänu, juhataja. kui me tahame hoolitseda omaenda julgeoleku eest ja äh, mõningad küsimused on, millest riikide ühendus saab ainult ühtselt tegutseda, peame me mõtlema ikkagi NATO peale, kus suurem osa meie liikmesriike on samuti liikmeks millisest ühtsest poliitikast on siin juttu, kui me räägime seitse aastat pärast Vene agressiooni Gruusiale, endiselt sellest, et meie Gruusia sõbrad on endiselt NATO alliansist väljaspool ja pärast seda seitset aastat ei ole me tegelikult rääkinud ühtsel häälel, et Gruusia peaks liituma NATO-ga. ühtsed institutsioonid ja pädevused on vajalikud selleks, et ühtne poliitika oleks tugev ja toimiv mitte nii, et me loome poliitika, mis lihtsalt näib äh, poliitikana, aga ei aita tegelikult äh, ühtset kaitsevõimet toetada. suur tänu, kolleegid, järgmine raport oleks Türgi eduaruanne kaks tuhat neliteist, aga kuna me hääletasime selle edasilükkamise poolt äh, ja ma tean, et väga paljud kolleegid, kes tahtsid selle, on ära läinud, härra Kelly on ainukene, kes on kohal Äh, nii et selgitust ei toimu, suur aitäh, sellega on hääletuste selgitamine lõpetanud, äh, meie koosoleku protokoll saadetakse järgmise äh, istungjärgu alguseks heakskiitmiseks ja kui ei ole vastuväiteid, siis resolutsioonid saadetakse edasi